Eh, good afternoon. tere, tere pärastlõunat, kallid kolleegid, eh, daamid ja härrad. alustagem siis nüüd eh, pärastlõunase istungiga. ITRE komisjon päevakorrapunkt number seitse, palun rändluse hulgiturgude eeskirjad. meie raportööriks on proua Miia Petra Kumbula-Natri ja nagu te teate, toimus ITRES rändluse hulgiturgude eeskirjade kohta kahekümne kuuendal septembril kuulamine. ja täna on siis arutelul kolleegi poolt valmistatud äh, raport, nagu te teate, tähtis teema, sest et äh, sellega on võimalik äh, rändluse lisatasud viieteistkümnendaks juuniks kaks tuhat seitseteist kaotada. ja see on asi, mida me oleme lubanud oma kodanikele. ja teisalt peaksime me üritama nüüd äh, ära selgitada ka mõned äh, väärtimõistmised, mis tegelikult olid täiesti ootamatud. ja kui lubate, siis äh, alustagem nüüd äh, sellest, et proua Kumbula Natri saab sõna esimesena, palun. suur tänu, härra esimees ma eeldan, et te olete näinud minu ettepanekut, siin on äh, mõned arvud ja sellepärast olen pannud ka slaidile selle, mis minu meelest peaks olema meie ettepaneku eesmärk. minu ettepaneku aluseks on komisjoni ettepanek, kasutasin ära nende poolt kogutud andmeid ja panin siis kokku selle sellega, mis on meie eesmärk. komisjoni ettepanekut tuleks muuta sest eh, see ei taga konkurentsivõimelise, ei taga konkurentsi hulgi- ja jaeturul, ei vii meid gigabitti ühiskonnani, mille me oleme seadnud oma digitaalstrateegias eeskavaks, eeskujuks ja peaksime rohkem ära kasutama andmekogusid. komisjoni ettepanek ei taga selle, et tarbijad tegelikult saaksid eh, sama hinnaga helistada üle terve Euroopa nagu kodus ja komisjoni ettepanek ei toeta ka tõhusat äh, ressursi kasutust äh, ühisturul. tavaliste kõnede puhul alandasin ma piirmäära natukene, sellepärast et on äh, siin natukene ruumi. SMS-sõnumeid ma ei puudutanud üldse see on nimelt aegunud, sest et enamus inimesi on üle läinud juba andmesõnumitele. aga loomulikult see osa siis on järjest olulisem poliitiliselt, aga ka hinnapiire arvestades. kõigepealt ma teen siis ettepaneku kasutada lihtsamini arusaadavaid gigabitte, kui seda on megabittid. ja komisjon on teinud ettepaneku äh, andmemahu osas, mille eest äh, hakkab äh, siis üks operaator teisele maksma selle kasutamise eest kaheksa koma viis äh, eurot megabitti kohta. aga esimene arv siis siin slaidil. põhjus, miks need piirmäärad on, on see, et äh, hinnad on erinevad liikmesriigid, riikides ja kui me kogume infot siis me näeme, et tarbimist mõjutab otseselt äh, see hind. Äh, need liikmesriigid, kus megabitt on odavam, on rohkem kasutust, need, kus megabitti pealt teenitakse palju, on kasutamist vähe. Soome on see, kes kasutab iga kuu viis koma viis giga ja Holland on siis äh, teisel pool otsas ähm, seal on hinnad viisteist korda kõrgemad. mille, mis on meie eesmärk? Äh, megabitti pealt vähem kasu, aga suurem kasutatavus. kõik ettevõtted on äh, plussis liikmesriikides. ja siin see kõrvalgraafik näitab seda, et igal pool on äh, Äh, see tõusnud väga kiiresti, Lätis tõuseb väga kiiresti mobiilandmekasutus. Nad on toonud nimelt uue mudeli sisse, nimelt ei ole mitte mingisuguseid piire andmeedastusele, Soomes on see olnud kogu aeg, äh, Rootsis samuti on selliseid pakettmüügivahendeid äh, äh erinevatel turgudel on erinevused väga suured ja see on tähtis siinkohal. komisjon on teinud siis sellise ettepaneku, nad on öö, esitanud siis analüüsi öö, riikide kaupa kaheksa koma viis on tegelikult siit skaalast juba väljas ja komisjoni eesmärk, et on siin ruumi kommertsläbirääkimisteks. aga mina arvan, et mitte kõik operaatorid äh, turul on sama võimsad äh, kui teised, et hakata seda alla kauplema ja seega alustasin mina natukene altpoolt. komisjon kasutas äh, Tera Consultancy ülevaadet andmeteenuste puhul prognoositava hinna kohta viis eurot äh, alguses, see katab äh, hulgirändluse kulud, komisjoni dokumendides on see sees ja see kehtiks igas riigis. ja mina olen teinud ettepaneku nelja euro peale ja, ja sinna mahuksid kõik, välja arvatud Malta. ja ma arvan, et Malta järgi ei peaks kõik ju, äh, ju, ju, joonduma, aga vaadake teisele poole juba selle analüüsi koostamise ajal oli näha, et on väga palju liikmesriike, kellel on õnnestunud euro või isegi poole või, või näiteks pooleteist euroga ühe poole saada Eesti, Poola, Iirimaa, Itaalia, sakslased, austrlased ja nii edasi. nii et isegi ühe euroga on võimalik katta hulgimüügi hind väga paljudes riikides. komisjon hakkab rääkima siin mingist kaheksast ja poolest eurost. ja nüüd hinna areng mina olen näinud ettepaneku allapoole toomist samm-sammult, sellepärast et tehnoloogiline areng ei peatu, andmete äh, kasutus ka kasvab ja ei peatu, aga see tähendab, et meil on vaja uut skaalat. graafikul on näha reguleeritud osa ja samas turg valib ise madalama hinna praegu on, kui me ütleksime, et tarbijalt oleks võimalik sisse kasseerida, et tohib kasseerida ainult null eurot, siis äh, sellest teil ei ole kasu, me peame reguleerima hulgihinda, sest ühed ettevõtted ütle-, ostavad seda teenust teistel. mina arvan, et hinnad kukuvad järgmine slaid. nüüd siis äh, jaehinnad ju hulgihindades äh, lepitakse kokku kommertslepingutega, aga seda ja seda, selle kokkuleppeid me tegelikult ei näe, aga mida me teame, mis me jaehinda täna maksame, vaadake septembrikuud sellel aastal. septembris olid hinnad madalamad ja hulgihind on tavaliselt kõrgem kui jaehind ja seega see tähendab seda, et me ei räägi, ütleb kõneleja ja, ja äh, seega ei ole hinnakujundus õige arvestades sellega, mis tegelikult toimub turul. kõiki slaide ma ei suuda teile ära selgitada, aga eks te saate need. lugege seda, see on oluline. on operaatoreid, kes peavad äh, tegelikult poole oma tuludest maksma teistele operaatoritele teenuse kasutamist ja see ei ole hea lahendus. nõukogu blokeerib seda asja vähemuse ploki läbi me ei räägi siin millestki muust kui sellest, et tuleb ju välja ehitada konkurentsivõimelised turud ja operaatorid on äh, olulised, mitte liikmesriikide vahelised kemplused. suur tänu, härra Rüübih, palun Rahvapartei nimel. suur tänu. ma tahaksin äh, tänada selle ülevaate eest. Miia Petra Kumbula-Natri äh, ütles täiesti õigesti minu meelest tabas naelapea pihta, kui me räägime hulgitariifidest ja jahindadest, siis on täiesti selge, et siin on äh, vaja asju veel arutada, kui me tahame siseturgu kuhugi edasi viia. konkurents liikmesriikides, väga paljudes liikmesriikides on ennast õigustanud, aga probleem on suurtes erinevat suurtes erinevustes liikmesriikide vahel, seda me oleme kõik näinud ja tahame seda parandada. ja kulud on liikmesriikides erinevad tasud, aga see ei ole sugugi ainus majandussektor, kus hinnad on erinevad. aga loomulikult meie eesmärgiks peaks olema rihtida Euroopa turgu, ühtsemat Euroopa turgu. mis mind jahmatas, on see, et virtuaalmaailmas äh, on pilt hoopis teistsugune. telekommunikatsiooniturg on hääbumas ja me oleme muutumas järjest digitaalsemaks siseturuks ja minu küsimus on selles, et kuidas me saaksime aidata oma telekomi ettevõtteid, et nad saaksid kiiremini ka üle minna digitaalsele äh, siseneda digitaalsele ühisturule ja et äh, saaksid piisavalt raha teenida, et oma äh, Äh, töövõtjatele ka palka maksta ja et oleks mõistlik üldse äri teha. seega ma toetan äh, kolleeg Kumbula Natri ettepanekut. ta on minu meelest väga õige alguspunkti valinud äh, ja see on ka tulevikus ilmselt vastupidav me ei pea, see sentides ja megabaitides arvutamine on tõesti väga raske väga paljudele. kolmekohelised giga numbrid, kui me arvestame nad kahekohalisteks äh, arvudeks ümber, siis see on juba palju lihtsam ja see on tulevik. et me räägime, et me gigabittides räägiksime ja eurodest. ma olin hiljuti Jaapanis ja rändluse puhul üllatas mind see, et ühe gigabaidi eest maksan ma kolm eurot kodus lõpptarbijana ja Jaapanis tehti mulle pakkumine, mida ma vastu ei võtnud, sest et see oli tegelikult nagu trahv, sest et ühe gigabaidi eest saada, saada üheksateist tuhat üheksasada üheksakümmend üks eurot. kolm eurot oleksin maksnud kodus, Jaapanis üheksateist tuhat üheksasada üheksakümmend üks eurot. ja ma arvan, et siin on wifi see, mis äh, hakkab turgu üle võtma ja kui me ei suuda pakkuda tarbijatele äh, äh, atraktiivset pakkumist, siis läheb see asi viltu. ja üks asi, mis veel on oluline, nimelt virtuaalsed võrguoperaatorid. kui see asi niimoodi vastu võetakse, nagu see praegu on ette nähtud, tekitaks neile probleeme, ma teeksin ettepaneku seega, et virtuaalsed võrguoperaatorid maksavad äh, koduseid tariife, sellepärast et suurettevõtetel on võimalus äh, oma äri nii-öelda tasakaalustada ja, ja need virtuaalsed äh, operaatorid ilmselt suurendavad konkurentsi ja parandavad pakkumist tarbijale. suur tänu, härra Rüübi. härra Tošenovski, ECR fraktsiooni nimel. Děkuji, pane předsedající. Hlavně bych chtěl velmi ocenit... Aitäh, härra esimees. ma tahaksin tänada proua Kumbula-Natrit tema töö eest, ka selle eest, kuidas ta suutis analüüsida praegust olukorda, mille kallal me peame tööd tegema. kui vaadata neid slaide, siis on päris selge, et erinevused liikmesriikide vahel on üüratud, kui võrrelda Põhja- ja Lõunariike või lihtsalt naaberriike. minu seisukohast on probleem selles, et Pereki ettepanek on liiga ekstreemne ning raportööri ettepanek on hoopis äh, vastupidine, ehk siis kuldset keskteed on raske leida. aga kui me oleme nii ambitsioonikad, kui me väidame, siis kas see ei tähenda seda, et me peaksime üle kandma teatud kulud teistele teenustele või ohustame me äkki tervet turgu? ma arvan, et meil on vaja rohkem teada äh, selle kohta, mis teil oli viimasel ja eelviimasel slaidil kirjas ehk siis kuidas eh, teenusepakkujad rahastavad neid teenuseid, sest nad vahel lasevad eh, ka teistel oma võrkusid kasutada. ehk siis me peaksime olema ettevaatlikud. et me ei hakkaks eh, tahtmatult turgusid kahjustama aga analüüs on minu arvates väga väärtuslik ja see võimaldab meil leida kõige mõistlikum tee edasi. sest meie ees on ju kaks täiesti vastuolul-, vastupidist ettepanekut ja me peaksime leidma mingisuguse kompromissi nende vahel, aitäh. suur tänu, härra Roode Alde. suur tänu suur tänu ka raportöör Kumbula Naatrile. Äh, kohtumised äh, temaga selle ülemmäära äh, asjus olid väga kasulikud. see ettepanek, ettepaneku projekt on väga ambitsioonikas ülemmäärade jaoks. sisuliselt tuleb tunnistada, et olen raportööriga nõus tavaliselt meeldib mulle ka triloogis äh, asuda äh, karmile positsioonile härra Tricheki äh, seisukohast võttes, aga probleem on selles, et nõukogus on blokeeriv vähemus, mitte ainult üks, vaid kaks blokeerivat vähemust ja seda erinevatel põhjustel. ja kui päris aus olla, siis meil ei ole aega nendeks blokeerivateks vähemusteks. sest need ülemmäärad on hädavajalikud, kui me soovime alates juunist kaks tuhat seitseteist kehtestada öö, vaba roamingu. meie ettepanek on, et see määr algaks kaheksa koma viiest eurost ning siis langeks kiiresti, nii nagu raportöör on ette pannud. aga meil on vaja kokkuleppele jõuda, meil on vaja, et algaks triloog ja me ei saa lubada seda, et me kompromissile ei jõua. seetõttu peavad läbi, läbirääkimised algama kiiresti. niisiis, ALDE ütleb, et parlamendina peaksime me haarama härjal sarvist kompromissi otsides. ja seetõttu palun vaadake läbi ka meie muudatusettepanekud. aitäh, härra Raimond Roheliste nimel. aitäh, härra esimees me tervitame raportööri tööd. see on väga hästi ette valmistatud, uuritud ja kirja pandud. Äh, üldiselt nõustume sellega kui parlamendi positsiooniga meie arvates äh, tuleks aga äh, keskenduda veel lõpptarbijate kuludele parlament peaks meie arvates nõukogu vastu olema karmimal positsioonil, kuigi me otsime ju kompromisse. kompromiss ei tohiks aga liiga kaugele minna. läbirääkimistel jäi mul mulje, et fraktsioonid on üsna ühel meelel ning parlament saab peaaegu ühel häälel rääkida. seega triloogis peaksime me vast ühe üheskoos äh, lõpptarbijate huvide eest hoolitsema. EFTD e esindaja. minagi tahaksin tänada raportööri proua Kumbula Natrit suurepärase töö eest. minu arvates liigub ta õigel teel, sest see tähendab suuremat konk-, konkurentsi kõikide teenusepakkujate vahel ning seeläbi teenus tarbijatele paraneb. minu arvates ei ole komisjoni ettepanek piisavalt ambitsioonikas, seetõttu meeldis mulle muudatusettepanek neli raportöörilt, kus soovitakse andmeroamingul hinna vähenemist iga-aastaselt seeläbi võib ju eeldada, et eksponentsiaalselt tõuseb ka andmete liikumine, mistõttu ei ole mõistlik panna ülempiiri järgmiseks viieks aastaks. selle kohta kavatsen ka muudatusettepanekuid esitada, eriti mis puudutab andmete liikumist ja telefonikõnesid. ma arvan, et me peame parandama läbipaistvust kui me töötame koos liikmesriikide agentuuridega. jätkusuutlik mudel peaks põhinema tegevuskuludel, aga töötan ka muudatusettepanekute kallal, millega peaks keelustatama roamingu aktiveerimise kulud. tarbijate jaoks on see skandaalne. Itaalias suurem osa teenusepakkujaid. aktiveerivad automaatselt esimesel kõnesekundil, eh, esimese SMS-i saatmisel või esimese eh, Paidi puhul teatud tariifi eh, ning see kõigub kahest kuni kuue euroni päevas. minu arvates on see vastuvõetamatu ning seda tuleks reguleerida. aitäh, härra Georgia NF buongiorno, president Tšoka. tere päevast, Tšoka on mu nimi, härra esimees. soovisin kasutada võimalust teid tänada, tänada ka raportööri. ja öelda, et mul on suur au olnud teiega tööstuskomisjonis koostööd teha, kuna olen siin üsna uus poiss väga meeldiv on, et Euroopa Komisjon soovib äh, arvesse võtta meie tarbijate ja kodanike tegelikke huvisid. loomulikult soovime me stabiilseid seoseid ka sel-, nende riikidega, kus SIM-kaart on ostetud, aga me oleme ka kriitilised äh, ning kirjeldan neid aspekte, millega me rahul ei ole. kõigepealt see keeruline teema, et kuidas selgitada, kas tarbijal on õigus või ei ole õigust seda roaming ut kasutada. kui mõelda näiteks igapäevaselt tööle sõitjaid, on see teema tähtis. veel üks probleem, see väga segane süsteem selle kohta, kuidas karistatakse neid tarbijaid, kes kasutavad roaming ut nagu kodumaa telefoni. ka selliste karistuste rakendamine on väga segamine, segane, ma sooviksin siin rohkem selgust. niisiis, meie fraktsioon töötab konstruktiivsete muudatusettepanekute kallal, et parandada komisjoni ettepanekut. veel üks viimane mõte. viimastel aastatel oleme tähele pannud, et mõningad operaatorid on muutnud öö, teatud tasuta teenused tasulisteks. me pingutame siin selle roamingu süsteemiga ja kahju oleks, kui see nüüd luhta läheb. sest me vähendame siin tarbijate kulusid, aga me ei soovi, et ettevõtjad tõstaksid hindasid kuskil mujal ja tooksid samad summad sisse tagaukse kaudu aitäh nüüd enda nimel kõnelejad. ja palun ärge rääkige kauem kui kaks minutit. sest meil on üle kümne inimese nimekirjas. proua Castillo Vera. aitäh, härra esimees. ma arvan, et keegi ei kahtle, et meie parlament, eriti meie komisjon on väga pühendunud sellele teemale me soovime tõesti juuniks järgmisel aastal roamingust lahti saada. parlament on tõsiselt pingutanud selleks, et jõuda nõukoguga kokkuleppele. ja lõpuks saavutasime selle, et tuli üle vaadata ka hulgimüügiturg seda oli raske saavutada, me pidime leidma viisi, kuidas integreerida kakskümmend kaheksa liikmesriikide turgu. sest sellest kokkuvõttes ju Euroopa Liit koosneb, see tähendab siis öö, kõiki hindu, tarbijaharjumusi, inimeste liikumist ühest riigist teise tuleb ka tunnistada, et ega need teenusepakkujad ei ole väga Euroopa-meelsed. mõned neist äh, pakuvad teenust mitmes liik-, liikmesriigis, kõige rohkem üheksas, enamus neist aga mitte ning suurel osal neist on väga väike turuosa. ja väga palju on muidugi ka kohaliku tähtsusega turge, seda tuleb silmas pidada tuleb tunnistada, et ma mingis, mingisugustest muudest raportitest teadlik ei ole. komisjon siin toob välja mõjuhinnangu. ja tuleb tunnistada, et see ongi ainuke dokument, mida ma saan usaldada. sest äh, andmeid, äh, mis reaalsust koha peal kirjutavad, on kuidagi väga palju. meil on siin ka pettuste vastane klausel sees just täpselt seetõttu, et me soovime kasutada, kaitsta neid äh, väga madala hinnaga turgusid. see, see probleemistik tuleb lahendada. tuleb tunnistada, et mina eelistaksin lähtumist komisjoni ettepanekust ja siis tuleks avaldada survet, et vaadataks üle hinnad, et need langeksid. ma arvan, et me ei peaks keskenduma siin sellele null koma kaheksakümne viiele või muule sarnasele, ma arvan, et me peaksime mingisuguse teostatava eesmärgi võtma. aitäh. härra Blanco Lopes. suur tänu. keegi ei kahtle, et tegemist on kiireloomulise küsimusega. Euroopa Liit on ju lubanud ruumingust lahti saada, aga selleks, et seda saavutada, ei piisa suvalistest ettepanekutest, sest uus süsteem peab olema jätkusuutlik, ta peab andma motivatsiooni ka edasisteks investeeringuteks, tuleb arvesse võtta ka, et inimesed reisivad järjest rohkem ning ettevõtjad ei tohiks siis kannatada oma investeeringute pärast või hindade langemise pärast oma siseturul raportöör soovib tugevdada komisjoni järelevalve rolli selle üle, mis toimub turgudel. komisjonil loomulikult on ka võimalus äh, selle põhjal välja tulla uute õigusloomeliste ettepanekutega, millel võivad olla ebameeldivad tagajärjed. samas, siin on ebakõla komisjoni analüüsi ning Äh, liikmesriikide regulatiivametite, näiteks Hispaania oma vahel. komisjon ei ole piisavalt tähtsustanud ühte fenomeni, mis on näiteks väga tähtis minu kodumaal. nimelt ajutised töötajad või ajutised kohapeal viibijad. kohalikud, äh, kohalik elanikkond võib äh, vahel ju suureneda kümme kuni kakskümmend protsenti. põhjenduspunkt artiklit viis ka ei võta neid piisavalt arvesse. me peame tagama turgude konkurentsivõime ning tagama, et investeeringutelt ka teenitakse, seeläbi tehakse edaspidigi investeeringuid. aitäh, härra Boni. Thank you very much. suur tänu, kõigepealt tänan härra äh, proua Umbula Naatrit oma ettepaneku tutvustamise eest, tõepoolest see, et meil ei ole sobilikke äh, hulgimüügipiiranguid, mõjutab negatiivselt siseriiklikku konkurentsi ja ka hindu. seda eriti riikides, kes on rändlus, liikluse netosaatjad ja ka on äh, nendes riikides, kus äh, hinnad on äh, madalad ja äh, kasutajad saavad siis kasutada nii madala hinnaga kõnesid kui andmesidet. hinnapiirang peab, peavad, on vajalikud selleks, et et anomaalseid andmeside kasutamise mahte äh, piirata ja tihtipeale on praegused hinnad oluliselt allpool neid piiranguid. komisjoni ettepanek ei näe kuni kolmeteistkümnenda juuni kaks tuhat kakskümmend äh, neid äh, piiranguid ette ja sellega eiratakse suuri ühikutasu vähenemisi, mida on ette näha lähiaastatel. ma arvan, et äh, see, kui me, kui, kui tuua piirangud äh, lähemale komisjoni enda hinnangutele, tooks tasakaalukama tulemuse ja vähendaks äh, konkurentsimoonutusi siseturul, aga muidugi me ähm, kaalume hea meelega kõiki neid ettepanekuid ja mõtteid, mis täna esitati. aitäh! suur tänu, proua Kallas, palun! Thank you um...! aitäh! ma toetan igati raportööri võetud lähenemist, et äh, läheneda samm-sammult, alustada viie aastaga, ma arvan, et rändlustasude äh, lõpetamine ja ka ähm, see, mis puudutab ähm, hulgiturge, et see on kõik osa ühest äh, paketist. nüüd, kus meil on ettepanek, mis on ka muudetud, arvan, et komisjon peaks äh, muutma lisaks siis rändusettepanekule hulgiturgude ettepanekut. küsimus ei ole ainult jätkusuutlikkuses Ehm, praegu või, või kolme aasta pärast, vaid küsimus on ka selles, et ärimudeleid kohandada tarbijate harjumustele. tarbijad kasutavad andmesidet üha rohkem päev-päevalt, see on fakt ja seda tuleb arvesse võtta, kui teenusepakkujad oma hindu kujundavad. aitäh! aitäh! härra Nika, palun! suur tänu! leian, et tegemist on väga hea raportiga, need, kes seda ettepanekut on hoolikalt lugenud, äh, näevad, et äh, see, kuidas on hinnad vähendatud, on täiesti hämmastavad. riigiti on olukord muidugi erinev hulgiturgudel kui vaadata neid erinevaid graafikuid ja me ütleme, et me tahame sellist mudelit, kus äh, üks äh, teenusepakkuja äh, saab teenida vähese andmemahuga väga palju, siis see ei ole ju see, mida me tahame, tahame seda, tahame otse vastupidist. et me tahame seda, et andmeside ei oleks mingisugune luksus. ja veel ma vaat-, olen näinud ka ühte graafikut, mida raportöör ei, paraku ei näidanud, nimelt kui palju on võimalik, mida kõike on võimalik kolmekümne euro eest osta erinevates maailma riikides ähm, ja näiteks Rumeenias saab, äh, saab täpselt sama palju kui, kui Saksamaal, selles ei ole mitte mingit erinevust. Ehm, ja eriti, kui teenusepakkujad äh, ühinevad, äh, siis, siis on see, muutub olukord veelgi hullemaks meil on Vodafone Rumeenia, Orange Rumeenia, seal on täpselt samasugused hinnad, kuigi ostujõud on palju väiksem. nüüd ütlete, et me jõuame kaheksa koma viielt viiele ja, ja rohkematki ei saagi nõuda, see on ju naeruväärne, meil on vaja siin hoopis teistsugust mudelit, aitäh. suur tänu, härra Sorinja, palun. aitäh. õnnitlen raportööri suurepärase töö puhul ja tahaksin äh, rõhutada ka seda, et see raport on, põhineb tõesti headel mm, tõenditel ja tuleb rõhutada kahte asja, et me saaksime endustasudest lahti selleks kuupäevaks, mis on ette nähtud. ja äh, siis, et äh, vältida konkurentsimoonutusi siseturul, meil on üks Euroopa siseturul ja me ei taha, et sise, liikmesriikides oleks siis erinev olukord. hulgi müügiturg peab olema selline, et teenusepakkujad suudaksid oma kulud katta. see tähendab, et investeeringutel peab olema teatav äh, Äh, investeeringu tegemisel peab, peab valitsema teatav kindlus. ja on ka väga oluline, et teenuse pakkumisel siis need kulusid ei kantaks üle ähm, tarbijatele, äh, kes, äh, kes siis siseriiklikult kasutavad andmesidet. ja äh, ma juhiksin tähelepanu siis muudatusettepanekule kaks, et siin, mis puudutab ähm, aruandeid, mida komisjonile esitatakse iga kahe ähm, aasta tagant, et seal on, äh, see on äh, siis tõesti vajalik. aitäh, suur tänu raportöörile tema raporti ettepanekust ja selle tutvustusest. kui parlament hakkas tegelema rändluse paketiga mõned aastad tagasi, siis me keskendusime rohkem kõnedele ja sõnumitele. aga nüüd äh, on andmeside andmeside maht üha suurenemas. iga aastaga tõuseb see kuuskümmend kaks protsenti ja me peaksime ka julgustama tarbijaid üle kogu Euroopa mobiilset andmesidet kasutama ja neid teenuseid kasutama, sest me tahame, et meil oleksid head digitaalsed teenused kasumlike hindadega ja et äh, turud toimiksid kõikjal Euroopas. nii et ma arvan, et me peaksime nüüd rohkem keskenduma ka neile tarbijatele, kes kasutavad palju äh, andmeid. siin varem räägitud äh, sellisest äh, mõistest, et äh, rändus nagu kodus, see tähendab väga erinevaid asju erinevates liikmesriikides, sest et ähm, kliendid kasutavad oma andmiseid väga erinevalt. mina tulen Soomest, Soomes kasutavad tarbijad eri, andmiseid eriti palju, nii et see on meie teenusepakkujatele eriti suureks väljakutseks hetkel. me peame niisiis kasutama neid äh, hulgimüügitasude piiranguid. kui vaadata andmeid näiteks Soome perspektiivist, siis on vaja neid hinnapiiranguid palju rohkem piirata, kui siin on ette pandud. ma usun, et me leiame siin lahenduse, sellise lahenduse, millest saavad kasu kliendid nii siis, kui nad on koduriigis kui ka väljaspool, me saame neid julgustada mobiilset andmesidet äh, kasutama, sest et nii me saame tõesti luua digitaalse ühtse turu. suur tänu, härra Kolitšek. kui pane, pretsedo, äh, chtěl bych vzpomenout mého. suur tänu mulle sõna andmast. minu kolleeg äh, härra Randstorf hiljuti ka härra Randstorm, kes hiljuti meie seast äh, lahkus, äh, omal ajal rääkis juba sellest, et rändlus tuleb tagada, äh, õiglased rändlustasud tuleb ta-, tagada kõigile ja ma arvan, et me peaksime selle raporti raames temale kindlasti mõtlema. üks asi, mis on oluline selle küsimuse juures, on see, et rändlustasud on eriti karistanud piiri alasid, näiteks kui keegi läks üle Baseli poolele, ja oli seal paar minutit võib-olla ainult lennujaamas, maksis äh, inimene võib-olla kaks korda rohkem kui äh, Saksa võrgus, sama Tšehhi-Austria piiril ja nii edasi ja nii edasi. Türgis oli see samamoodi, sellepärast et ma, Türgis näiteks SMS-sõnumid olid täiesti tasuta ja ma lõikasin positiivselt kasu sellest, et äh, rändustasud on erinevad väga paljud operaatorid äh, praegu näevad ette äh, väga suured andmekogud ja tegelikult tavakõned on äh, juba muutunudki, et tasuta kõnedeks. nii et me peame tõesti kiiresti edasi liikuma selles küsimuses ja meil õnnestub loodetavasti see ka edukalt ja mälestagem kolleegi Randstorfi, kes selle teemaga pihta hakkas parlamendis ja ma tahaksin teda siin tänada. härra Helmer uh,. Well, thank you very much, Mr Chair. suur tänu, esimees. ma ei peagi väita, et ma oleksin sideekspert, aga ma tean mõndagi turgudest ja majandusest. ennist kurtis üks kolleeg, et äh, mõned äh, ettevõtted kehtestavad uued tasud teenustele, mis varem olid tasuta, kuna nad äh, üritavad siis tagasi teenida kasumi, mis nad seni on teeninud ränduselt, aga see on täiesti tavapärane majanduses et kui kui äh, me reguleerime nii, et äh, teenusepakkujad teevad ise kulud, siis püüab ta need äh, kuskilt tagasi teenida, nii et teenusepakkujad mm, igal juhul püüavad kuidagi tagasi saada need tulud. see tähendab, et need inimesed, kes kes siis reisivad palju ja äh, kes on jõukad, nemad, äh, nemad saavad suurt kasu sellest, et äh, et rändustasusid ei ole, aga tavainimesed, kes suurt oma kodulinnast välja ei saa, nemad sellest mingit kasu ei saa, vaid otse vastupidi, tegelikult niimoodi jagatakse raha ümber vaesematelt inimestelt rikkamatele inimestele. ja kui tohib, siis ma tooksin ka välja, et see on selge näide sellest, kuidas sekkumine vabadele turgudele teeb alati rohkem kahju kui kasu uh,? Thank you very much Another... suur tänu. ja nüüd paluksin Euroopa Komisjoni Connect peadirektori, Toraadi äh, direktoril ka omalt poolt märkused lisada. suur tänu härra esimees, suur tänu kõigile liikmetele selle arutelu eest ja loomulikult ka raportöörile raporti koostamise eest. komisjon hindab väga seda, kuidas komisjon selle teemaga järjepidevalt tegeleb. tegemist on tõepoolest väga kiireloomulise teemaga ja kodanike huvi sellest on suur me hindame väga ka seda, et raportöör püüab siin viia tasakaalu kaks erinevat aspekti, nimelt ühelt poolt jätkusuutlikkus hulgi teenusepakkujatele, teiselt poolt siis kulude tagasiteenimine teenusepakkujatel. nii et, et kuidagi sellega hakkama saada Ehm, jätkusuutlikkuse, jätkusuutlikkust on arvesse võetud ettepanekus, mitte aga äh, siis äh, äh, kulude tagasiteenimist on oluline, et need ülem, hindade ülempiirid võimaldaksid seda. ja samuti on mul väga hea meel, et raport on lähtunud andmetest, tõenditest, selles arutelus, ainult nii on võimalik tulla toime nende probleemidega, mis meie ees seisavad selles arutelus. kui lubate, siis äh, veel paar tähelepanekut komisjoni poolt. esiteks, kui me keskendume tõenditele kulude kohta, siis need peavad olema täielikud tõendid. mitte ainult näiteks need äh, andmevõrgu kulud, mida äh, esitati vaid ka ülekandmiskulud, mis ka lisanduvad. näiteks äh, Malta puhul on see, on, on siis äh, näiteks äh, number null koma kuuskümmend seitse senti, mitte null koma nelikümmend seitse senti, et kõik need detailid on olulised. komisjon kutsub üles ka ettevaatlikkusele Äh, et me ei arvaks, et on olemas mõni täiuslik mudel, see ei ole võimalik. me kohtleme ülempiire kui selliseid kaitsemeetmeid. ma arvan, et on väga oluline siin äh, mõelda ka võima-, ka veapiiridele, võttes arvesse, kui palju ebakindlust on Ehm, ja sellepärast on siis äh, komisjon äh, ka võtnud aluseks äh, null koma kaheksakümmend viis senti megabaidi kohta, kuna on, ehm, et võtta arvesse seda võimalikku veamäära. ja mida edasi aeg läheb, me oleme suhteliselt kindlad et ähm, tihedam kasutamine ja tehnoloogilised arengud äh, vähendavad äh, ühiku hinda, on meie kindlus äh, üsna madal ja sellepärast ongi meil siin ka läbivaatamisklausel, et vaadata veel üle ülempiirid. me Eh, see järk-järguline hindade alanemise lähenemine ka selle puhul ma kutsuksin üles ettevaatusele eh, kutsuksin üles ettevaatusele, tegemist on väga keeruka ja kompleksse teemaga siin on muidugi ka räägitud taktikalisest lähenemisest, komisjon muidugi seda ei kommenteeri, aga võtame teadmiseks. suur tänu, palun. ja nüüd annaksin sõna raportöörile. suur tänu. see graafik, mida näitasin, selle leiab ka meie komisjoni veebilehelt mõned neist graafikutest on avalikud, mõned veel mitte, äh, aga me oleme seal analüüsinud ka jaehindu ja mida komisjon ei vasta, millele komisjon üldse ei vastanud, on see, kuidas ja, äh, sa mis hoopis hulgihinnad on oluliselt kõrgemad kui jaehinnad äh,, sellest rääkis härra Helmer et see on esimene kord, kus ma olen näinud hulgihinnad on nii palju kõrgemad jaehindadest ja siis tahaksin veel öelda, et äh, komisjoni asepresident äh, Ansip ütles äh, eelmisel nädalal täiesti avalikul arutelul, et ähm, komisjoni ettepanekus on veel ruumi minna hindadega allapoole, nii et ma arvan, et et seda on ka oluline arvesse võtta ja ma tahan öelda, et mis puudutab jätkusuutlikkust klauslit, siis äh, ma tahan sellist seadusandlust, mis ei vaja jätkusuutlikkuse klauslit. see tähendaks, et teenusepakkuja ei saa pakkuda rändlust nagu kodus. ja ma küsiksin meie liikmetelt, et äh, Äh, et kuidas te selgitate seda kodus, et on võimalik kasutada seda jätkusuutlikkuse klauslit ja mitte pakkuda rändust nagu kodus oma klientidele? Ähm, minu meelest äh, see ei ole õigustatud, et, et neil oleks selline võimalus mitte pakkuda rändust nagu kodus. ja nüüd äh, see näide, mis siin toodi Äh, see graafik, mida siin mainiti, et kui palju andmesidet saab kolmekümne eurost, ma panen ka selle graafiku üles veebilehte. mõnedes riikides on väidetud andmeside sada korda kallim kui mõnes teises ja siis väidetakse, et me oleme ikkagi, äh, et ikkagi toimib konkurents. kahju küll, aga ilmselgelt see nii ei ole. ja veel, see on see mudel, et tõhusamad teenusepakkujad alati äh, pakkuma peavad alati maksma. ja ka see sisse tulev äh, liiklus, see ei ole ainult Hisp-, ainult Hispaania ei ole nende riikide hulgas, vaid ka Soomes on, on, äh, on selline, kus, kus sellist liiklust on väga palju Need arvud on kõik olemas äh, parlamendi äh, talitused on need kokku pannud, nii et ma äh, kutsun teid tõesti üles neid uurima. ja kahekümne üheksandal novembril saame siis hääletada, et siis minna triloogile õigeaegselt. väga palju on teha lühikese aja jooksul. suur tänu, niisiis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kolmeteistkümnes oktoober homme niisiis. hääletus Itras kahekümne üheksandal oktoobril. suur tänu, raportöör ja suur tänu kõigile variraportööridele, suur tänu ka eelmisele raportöörile ja kõigile, kes osalesid arutelus ja Euroopa Komisjonile. järgmiseks siis eh, järgmine päevakorrapunkt Äh, Euroopa Pilveandmetöötlus ja kõige, annan sõna raportööle Jean-Luc Schaffhauserile, palun. nagu ma aru saan, mul on viis minutit kõneaega, jah? Äh, suur tänu, härra esimees. teema, millega me siis praegu tegeleme, on väga oluline teema, see puudutab meie ettevõtete tulevikku meie konkurentsivõime Euroopas sõltub sellest, sellest sõltuvad tuhanded, kui mitte miljonid töökohad, meie tööstussektor ja loomulikult teadusmaailm, sest Euroopa äh, pilve andmetöötluse algatus püüdutab ka teadust äh, ja andmetööst, äh, andmemajandust Euroopas, andmetöötlusmajandust ja tegemist on lähenemisega, eh, mille võtsin, lähenemine, mille ma võtsin, rajaneb eh, sellel põhimõttel, et tuleb välja selgitada, mis on meie tugevused. Euroopas eh, on väga palju ettevõtteid, esimene Euroopa pilveettevõte on loodud, OVH kannab see nime, lisaks sellele on meil ka oma mikroprotsessorite tootjad ja meil on midagi, mida Hiinal ei ole. Hiina nimelt äh, mikroprotsessoreid ei tooda ise, mida ta kasutab. ja lisaks sellele on meil ka arvutitootjad. ja samas äh, Euroopa mandrina on see, kes tõi välja Linuxi. ja seega tundus mulle alguses oluline, et kui me tahame tegeleda sellega, et äh, me juurutame konkurentsivõimelise andmete ja teadmistepõhise majanduse, siis me peame lahtuma Euroopa tugevatest külgedest ja eriti just nimelt Euroopa ettevõtetest. ja ma olin, äh, öelgem pehmelt, üllatunud siis, kui mulle edastati see dokument ja sealt selgus, et neid ettevõtteid, kes on oma sektoris absoluutsed maailma liidrid, nendega pole komisjon üldse kohtunud. ja ma olin samuti pehmelt öeldes üllatunud, et see uurimine uu,, küsitlus, mille ma viisin ise läbi äh, paljudes ettevõtetes avatud teaduse ja teaduse osas, oleksin ma lootnud äh, Äh, teistsuguseid tulemusi, kui ma sain, näiteks äh, Pasteuri instituudi äh, direktoriga rääkisin, Auronautika keskusega ja nemad ei saa avatud teaduses sugugi üldse niimoodi aru nagu komisjon ja seega ma esitasingi küsimuse, et kuidas on komisjon jõudnud sinna, kuhu nad jõudis. kuidas on võimalik, et komisjon pole pöördunud Euroopa ettevõtete poole ja kuidas on võimalik, et komisjon ei suuda isegi välja kujundada täpset visiooni sellest, milline on äh, teadus äh, Euroopas ja et kuidas oma poliitikaid äh, orienteerida võib-olla sellele, mida ütlevad operaatorid, kes on teada-tunda maailmas loomulikult eh, komisjoni kolleegid on väga andekad inimesed, aga sellegipoolest eh, on täiesti võimatu neil ilmselt sellest Euroopa mullist välja tulla. Nad kuulavad ainult lobiste, kes on eh, võtnud piiramisse Brüsseli. teadus, Euroopa teadus, ettevõtlus, võimalus homme olla maailma liidrite seas on seatud sellega ohtu. Euroopa Komisjon on väga tõsiselt eksinud oma ettepanekus. ja teen lühidalt, sellepärast et nagu ma aru saan, mul on peaaegu juba läbi kõneaeg, avatud teadus, teadlased ütlevad, et see avatud, et see teadus ongi akadeemilistes ringkondades avatud ja et me ei pea hakkama siin midagi välja leiutama, mis juba on olemas koostoimevõime ja loomulikult seda tuleb toetada, aga kui me kuulaksime ära näiteks julgeolekueksperdi, eh, vabandust, eh, kübereksperdid eh, Prantsusmaal või Saksamaal, siis me teaksime, et see koostalitlusvõime on väga vastupidav läbi siseriiklike süsteemide. ja nimelt seda hallatakse liikmesriigi tasandil ja seega ei teki mitte mingisuguseid konflikte Euroopa turu ja siseriiklike süsteemide vahel ja ma tahaksin rõhuda liikmesriikide pädevusele selles küsimuses ettevõtted, kes on kõige edukamad, näiteks Tasso, kes sõidab sumerat, tuumaettevõtted, nemad sellest, mida komisjon räägib, ei tea midagi, me oleme äh, niši, komisjon räägib nišiturgudest, aga samas näiteks mikroprotsessorite puhus me oleme maailma juhid, aga kui me seda enam ei toeta, siis see kaob, meie ettevõtted, kes toodavad mit-, mikroprotsessoreid, kolivad välja Euroopast. meie tegeleme mingisuguse kõrge kvaliteedi väljaarvutamisega, mis on täiesti mõõdetu. ma kohe lõpetan, härra esimees, loomulikult informaatikaettevõttel tuleb leida ühtsed lahendused ja ta-, tagada äh, ühtne haldus ja ma arvan, et revo-, andmete revolutsioon on tulemas ja andmed peavad kuuluma nendele inimestele, kes need andmed esitavad ja need, kes neid kasutavad, peavad äh, hüvitama selle kasutamise üht või teistpidi nendele, kes oma andmed annavad teisele käidelda. ja inimene, kes andmed edastab, jääb nende andmete omanikuks. ja seega tuleb täiesti komisjoni meetod ümber mõelda, minu äh, raport on äärmiselt kriitiline selles osas ma olen teiega nõus, aga praegu, kui me vaatame arenguid Prantsusmaal, näeme me seda, et meie küsitlused on näidanud, et komisjoni tulemused on vildakad olnud. suur tänu, ütleb härra esimees. härra Pooni Rahvapartei nimel, palun. härra esimees, daamid ja härrad ma pean tunnistama, et ma olen väga pettunud, väga pettunud selles raportis, mille Jean-Luc Schaffhauser kojale esitas. see, mida ta räägib, on edastatud teatise ulatus rakendusalast väljas. me ei räägi siin pooljuhtide äh, tööstuse arendamisest Euroopas, te ei räägi kriitilise toormaterjali tarnimisest Euroopasest või Linux tarkvara väljaarendamisest kui Euroopa kõige turvalisem ähm, tarkvara. ma ei ole nõus ka nende soovitustega, mille härra Schaffhauser on teinud, et komisjoni teatis tuleb täiega tagasi lükata. tuleksin teatise sisu juurde seega. selleks aga et seda teha, tuleks rääkida põhimõttelistest probleemidest. miks on innovatsioon nii oluline Euroopa jaoks? seda sellepärast, et see on ainus viis, kuidas me saame Euroopas luua konkurentsieelise ja Euroopa jaoks ülemaailmses majanduses. kuidas me saame luua parema elukvaliteedi võimaluse kolleeg-, kodanikele. uus innovatsiooni ökosüsteem, seda on meil hädasti vaja, see on meie kohustus meie kohustus on siseriiklikud jõupingutused liita ühtseks Euroopa jõupingutuseks selleks, et eh, innovatsiooni ökosüsteemi suhtes eh, suhtumist muuta. ja on täiesti selge, et meil on vaja seda Euroopa pilvealgatust, mille aluseks oleks Euroopa andmete infrastruktuur ja et seda korreleeritaks sellega, et see annaks meile need viljad, eh, mille pakub meile Euroopa avatud teaduse pilv. mis on oluline? kõigepealt me peame aru saama, kui oluline on suurte andmete äh, areng, kui oluline on andmete käitlus, äh, andmete vahetus, avatud andmete kasutamine, mida üsna tihti rahastatakse avalikust sektorist või mis üsna tihti on tulemuseks avaliku sektori poolt rahastatud teadusuuringutest, eraelu puutumatusreeglitest tuleb kinni püüa ja see kõik vii-, viib meid uute tulemusteni ja on, omab mõju paljudes valdkondades. me peame aru saama ka sellest, et avatus on väärtus, mitte oht kõikides valdkondades, eriti just teadusmaailmas. teadmised, korrutades teadmistega, annavad meile uued teadmised ja lisandväärtuse. ja see on võtmetähtsusega majanduslikuks arenguks ja inimestele parema elu tagamiseks. kolmandaks, me peame aru saama, et äh, avatud äh, massiandmed neid ei koguta eh, Euroopa väliste jõudude huvidest lähtuvalt, nii nagu raportis justkui on kirjas, me peame need andmed avama meile, kodanikele, tarbijatele, teadlastele, meil on vaja reegleid. ja seega me peaksime keskenduma reeglitele, aga ma ei ole nõus eh, selle ettepanekuga, mis siin selles raporti projektis on kirjas, et andmekillustatus võib tagada mingisuguse digitaalse vastupanuvõime ja edasi. me peame mõistma sellest, et Euroopa teaduse arengut tuleb toetada ka sellega, et me kasutame Horisont kahte tuhat kahtekümmend ja toetame seda nii, nagu komisjon on ette näinud, nimelt Euroopa pilveametit toetaksime, mida toetavad kõik osapooled ja sellele tuleb äh, taha panna Euroopa finantsvahendid. see on ainus viis, kuidas me saame vältida seda riski, et äh, teadus tulemusi kasu, kuritarvitatakse väljaspool Euroopa Liitu, nii nagu raportis on viidatud. aga siin on suur vasturääkivus. me, selle vahel, et me üritame niimoodi vältida seda riski ja et lükkame tagasi selle pilve andmetöötluse välja pakutud lahenduse. viiendaks, me, härra Puuse küsib, mitu punkti teil veel on? üks lause siis, palun võtke lausega kokku. pikalt olete juba rääkinud. härra Pooni, ma saan aru, härra Puusek härra Puusik ütleb, reegel on reegel. Öelge oma üks lause ära, üks punkt, punkt number viis, härra Booni. isegi keskajal oli teadus ilmselt euroopalikum ja lõi suuremat lisandväärtus ülikoolide vahel kui praegu öö, äh, on äh, härra Schaffhauseri raportis. suur tänu, härra raportöör, minul on muudatusettepanekud valmis. suur tänu, kolleeg Miika sotsiaaldemokraatide nimel suur tänu, härra esimees. ma ütlen kohe alguses välja, et mina toetan komisjoni ettepanekut väga lihtsal põhjusel. on väga oluline, et meil oleks Euroopa ülene otsus, millega me selgelt toetame pilveandmetöötlusalgatusi ja eh, mis puudutab eraisiku andmete kaitsmist, minu meelest on palju parem, et see pilv oleks Euroopas, kui kaevelda selle üle, et ameeriklased oma pilves ei Äh, taga andmekaitset. ja pöörduksin nende poole, kes on mures ka digitaaltööstuse arengu pärast Euroopas. no neile ma ütleksin, et äh, palju parem on meil siin see pilvetööstus välja arendada, sest see tähendab ka kõrgtehnoloogiat Euroopasse, investeeringud suurtesse andmebaasidesse oleks niimoodi võimalik. teisalt võimaldaks see väga kiire andmete ülekandmise. ja veel, mis on oluline superarvutid, ka need peaksid olema meie prioriteet. vaadake, kui palju on maailmas selliseid arvuteid. palju nendest on aga Euroopas? me ei saa olla uhked äh, praegu küll tulemuste üle, sugugi mitte. ja kõikidel nendel põhjustel on täiesti selge, et meil on seda algatust vaja, seda toetada, võib-olla jah, parandada seda siin ja seal, aga põhimõtteliselt on küll tegemist väga selge signaaliga, väga selge signaaliga neile, kes tahavad, et digitaalne ühisturg pakuks platvorme uusi kohalikele omavalitsustele ja nii edasi, see on meie arvepidamisele oluline, personalipoliitikale oluline, keskne pilve, e, e, Euroopa pilv oleks väga oluline, see hoiaks paljudele raha kokku. ja siis ei oleks ka topelttööd ja oleks palju äh, ohutum, kui äh, see tehnoloogia oleks Euroopa territooriumil ja selle üle oleks meil konkreetne kontroll. ja et me ei peaks mingisugusest safe harbor kokkuleppest sõltuma. kõikidel nendel põhjustel ma arvan, et meie ees on täna algatus, mida tasub toetada, sest et äh, see esindab endast väga selget signaali Euroopa IT-sektorile ja eriti kommunikatsiooni poolele. Euroopa on võtnud väga selge suuna, tehnoloogia, tipptehnoloogia on meie jaoks väga tähtis, sellepärast et kui midagi ette ei võta pilve osas, nüüd jääme me maha. suur tänu, suur tänu selge sõnavõtu eest. ALDE fraktsiooni nimel, ei siiski, ECR fraktsiooni nimel sõna härra Foxil. suur tänu, härra esimees lubage tänada härra Boonit ja härra Nikat ka teiepoolse panuse eest, ootan äh, huviga teiepoolse, teiega tööd. meie kohustus rahvasaadikutena on vaadata ettepanekud äh, läbi ja võtta komisjon vastutusele. ja meil on äh, ka kohustus hinnata siis ettepanekute mõju, nii nagu ka Euroopa Pilve andmetööstusalgatuse ettepaneku puhul. ja meie peame hindama, et kui väärtuslik see on Euroopa maksumaksjale. ma olen pettunud selles, et see tekst, mis jõudis meieni raportöörilt, ei anna meile seda võimalust. sellepärast, et raporti projekt ei keskendu komisjoni ettepaneku sisule ja ei anna komisjonile võimalust korralikult aluselt äh, tööd teha. ausalt öeldes mulle tundub, et äh, see koostati ainult lihtsalt selleks, et Front National saaks tulevastel presidendivalimistel jällegi pressiteate välja anda Äh, lobistidele viide, viide seletuskirjal, seletuskirjas vä, äh, välismaistele oligopolidele, protektsionistlik sõnakasutus on ausalt öeldes ikka väga moondunud ja mina arvan, et variraportöörid peaksid tegema e-, muudatusettepaneku, et tühistame kogu selle raporti, kirjutame ise ümber. härra esimees, mina pöörduksin siis nüüd konkreetselt sisu poole, mille on esitanud äh, komis-, äh, ettepaneku sisule. ma olen nõus äh, selle kavaga ja olen nõus ka sellega, et me arendame välja Euroopa pilve. see annaks avatud ja turvalise platvormi Euroopa teadusele ja vastaks ka Horisont kaks tuhat kahekümne programmidele see ter-, algatus on teretulnud, aga tuleb leida ka tasakaal tõsiseltvõetavate andmekaitse ja andme jagamise vahel. andmekaitsereeglitest tuleb kinni pidada. digitaalne maailm on piirideta maailm. kui me otsime standardeid, siis on oluline teha koostööd meie ülemaailmsete partneritega. ja ausalt öeldes selles osas ma arvan, nende standardite, ülemaailmsete standardite loomisest ei peaks vastutama komisjon. ja tegelikult, kas komisjoni kava vastab tööstuse vajadustele. pilve andmetööstus peab looma keskkonna, mis võimaldab äh, novaatorlikke äh, mõtteid realiseerida, et, et konkurents oleks tagatud turul ja et turg peaks juhtima asju turul. komisjon ei peaks vastutama võitjate valimise eest, sest nad ei suuda seda teha niikuinii. Nii. Euroopa andmetaristu on midagi, mida on nõudnud sektor meilt endilt ja me peame küsima, mis on kõige parem viis Euroopa maksumaksja raha kasutada. nüüd see tärn hakkas vilkuma, kõneaeg on läbi, vaikin siis nüüd ülejäänu osas ja ootan ainult koostööd kolleegidega. suur tänu. Teil on tegelikult kolm minutit. ma vabandan, et see tärn nüüd hakkas siin vilkuma, väike viga minu poolt. Te väga ilusti pidasite kõne ajast kinni härra proua von äh, Nevenhuisen äh, saab sõna Alde nimel, palun. Very much, Mr Chair uh,. Mr Chair, I am a very aitäh, mina olen väga positiivne inimene ja kui ma loen raportit, siis keskendun positiivsetele asjadele. antud juhul oli see väga keeruline ja tundub, et raportöör on entusiastlik, aga sellega asi ka piirdub. täna hommikul, kui me rääkisime tööstuse digitaliseerimisest, mainisin ma, et me ei ela muutuste ajal, vaid äh, ajad äh, mu, äh, muutuvatel aegadel. me räägime siin in, in, asjade internetist, 3D printimisest, tehisintellektist, kõik need asjad tulevad üheskoos ning kõik nad kaasavad ka suurt hulka andmeid. kui me soovime neid võimalusi ära kasutada, siis peab meil olema võimalus ka töödelda neid andmeid. ehk siis meil peab olema kvantumtehnoloogia, ma olen väga rahul selle kõrgarvutusprogrammidega, programmiga. meil on vaja rohkem investeeringuid pilvandmetöötluse infrastruktuuri selleks tuleks luua eeltingimused mitte ainult suurtele ettevõtetele, mis on sellesse töösse kaasatud, vaid ka paljudele VKE-dele, kes saavad ära kasutada pilvandmetöötlust läbi erinevate programmide, mille eest nad saavad maksta ja siis kasutada neid ühes samas kohas. mul on selline tunne, et me oleme paljud võimalused kahe silma vahele jätnud ja me peaksime rohkem investeerima. ka üksikisikud saavad pilveandmetöötlust ära kasutada, see on väga paljulubav lahendus, kõigepealt tuleb tõsta VKE-de teadlikkust, sest meil on vaja ju VKE-sid, et nad looksid töökohti ja majanduskasvu, mida meil on nii palju vaja selleks peaks avalik sektor mängima vahendava, vahendaja rolli ning looma eeltingimused, me peame stimuleerima nõudlust, parandama ühendatust, me soovime kõike seda gigabitti ühiskonda. ning kui me räägime gigabitist, siis mina olen valmis olema gigabitt. Very much, madam Neuenhuisen uh,. Thank you for your remarks aitäh, proua Noven Oisen. nüüd kuue nimel, proua Mattias. Brigada, brigada president. aitäh. esimene küsimus, mille me peame endalt küsima antud juhul on, kas Euroopa teadlaskond soovib sellist pilvandmetöötluse algatust, ma arvan, et tahab. vajadus on olemas. nii ettevõtted kui teadlased on seda soovinud. rääkides Euroopa Liidust, räägime me ju piirkonnast, kus kesksel kohal on teadmised ja teadus meie oleme üks peamisi teadmiste loojaid maailmas. seega ei ole mingisugust mõtet mitte välja tulla pilvandmetöötluse algatusega. see, et meil ei ole sellist algatust, tähendab, et äh, Euroopas loodud teadmised, teadmisi töödeldakse sageli kuskil mujal. see omakorda tähendab, et teadlased ise lähevad kuskile mujale Euroopast välja et nende andmeid töödeldaks koheselt tõhusamalt ja turvalisemalt. niisiis see, et meil ei ole viimase sõna tehnoloogiat, tähendab, et me peame kasutama mitte Euroopa infrastruktuuri, mis asub kohtades, millest me täpselt alati ei tea ning see tähendab, et me ei saa täita suurt hulka oma kohustusi, nagu näiteks äh, konfidentsiaalsus, privaatsus, delikaatsete andmete jagamine, teemad, mis on seotud äh, kaitseküsimustega näiteks. see tähendab seda, et meil ei ole juurdepääsu sellistele andmetele. niisiis meil on vaja Euroopa pilluandmetöötlussüsteemi. meil on vaja ka selle infrastruktuuri, mis on Euroopa oma, mida rahastab Euroopa Liit näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend kaudu ja nii edasi, selleks et Euroopa teadlased ja teadlusasutused saaksid suurandmetest eh, ja selle eh, võimalikult palju kasu lõpetaksin järgmise märkusega. meil on vaja tagatisi, et andmevahetus on vaba ja juurdepääsetav kõigile, kas VKE-dele, ülikoolidele, õpetajatele, kõigil peaks olema õiglane ja vaba juurdepääs infole. ning lõpetuseks peame me tagama, et andmekaitse on vastavuses Euroopa õigustikuga ja mis veel tähtsam, me peame tagama, et me kaitseme avalikkuse huve, näiteks turvalisuse valdkonnas, sest me kasutame ju avaliku sektori raha. seetõttu peame me tagama, et kaitstakse ja võetakse arvesse avalikkuse huve. aitäh, proua, teie märkuste eest. nüüd on nimekirjas viis muud kõnelejad, proua Kallas. Thank you um,. I find this uh, aitäh, minu jaoks on see raport väga üllatav, sest see on nii mitmel moel vastuoluline, kõigepealt on vastu komisjoni ettepanekule, siis soovib mitmeid Euroopa algatusi, nagu näiteks tark äh,, tarkvara ja riistvara ning pilvandmetöötluse teenusepakkujate vahelist koostööd, siis äh, soovib Euroopa eh, kaubandussoodustusi ja nii edasi, see on kõik väga Euroopa, Euroopat pooldav, seega miks, miks, ma ei saa aru, miks raportöör ei toeta komisjoni ettepanekut. teine vastuolu, raportöör toetab Linuxi operatsioonisüsteemi. tõsiasi on see, et Linux on edukas sellepärast, et ta on avatud üle maailma saavad inimesed äh, seda uuendada. seega see on otseselt vastuolus selle raporti vaimuga ning komisjoni ettepanekus peame me keskenduma sellele, et lahendada olemasolevad probleemid, selle asemel, et luua midagi uut andmekaitse, koostoimimisvõime, taaskasutusvõime on olulised, digitaalne identiteet, digitaalsed allkirjad, mida EIDAS reguleerib, ka seda tuleb arvesse võtta, aitäh. Madame Grosset proua Krustel. suur tänu, härra esimees, ma olen samamoodi üllatunud äh, nagu kolleegid nende vasturääkivuste osas, mis äh, kajastuvad selles raportis. mina arvan, et Euroopa peab küll andmetöötluses kanda kinnitama ja kõikides äh, teadusvaldkondades samuti ja me näeme, et teistel mandritel on arengud kiired ja me ei tohi aega raisata. jah, me võime küsimusi esitada artikkel üks osas, mis puudutab äh, rohkem natukene vildakaid analüüse ja, ja seda, kui äh, äh, kuidas on kalkulatsioone tehtud äh, Euroopa teadusringkondi tuleks muidugi kuulata, et aidata kaasa Euroopa tööstuse dünaamikale. ma ei taha raskuda kõik, laskuda kõikidesse üllatavatesse punktidesse, kuid raporti po-, punkt äh, number üksteist, ka see on problemaatiline. sellepärast, et me tahaksime näiteks väidetavalt äh, siis öö, öö, äh, Euroopa andmetööstuse tehnoloogiaplatvormist loobuda, aga sellest sõltub kogu meie digitööstus äh, ja, ja sellel võivad olla väga tõsised majanduslikud mõjud. ja see tähendab seda, et me peame olema väga ettevaatlikud nende soovituste ees osas, mida me kavatseme teha, sellepärast et oluline on see, et Euroopa oleks tehnoloogilises mõttes sõltumatu, et meil meilt ei valguks välja teadmised, need on strateegilise tähtsusega ja mulle tundub, et tõesti äh, me ei tohiks äh, aega raisata ja tõesti see raport on minu jaoks väga oluline. Thank you very much. aitäh, proua Rüübi. aitäh, härra esimees. tahaksin tänada kolleeg Bonit, sest ta öö, äh, tõi täpselt välja selle, millest me siin räägime me hakkame rea-, reaalne maailm hakkab sarnanema järjest rohkem virtuaalmaailmale ning me peame seda rohkem arvesse võtma. algoritmid liiguvad rohkem, järjest rohkem pilves ning kui me soovime, et me saame pilve kasutada, et me mõistaksime seda paremini, on meil vaja oma on meil vaja platvormi, mis seda võimaldab, näiteks Horisont kaks tuhat kahtekümmet, et inimesed saaksid, noored inimesed äh, saaksid õppida juba, kuidas selles maailmas toime tulla. mina olen täielik algaja, mina kodeerimist ei oska, programmeerimist samuti mitte, mitte aga me peame õpp, õppima andmeid ise koguma ning äh,, ning neid säilitama. sest selle läbi saame me ka uusi teadmisi ja kogemusi. see Euroopa pilvandmetöötlussüsteem peaks olema nä-, näide eeskuju sellest, et me suudame ise andmeid koguda Euroopas. meil ei ole vaja selleks ülejäänud maailma, minu arvates on see võtmepädevus siin Euroopas, me peaksime selleks ise valmis olema uh,. Thank you very much, kolleeg. aitäh. järgmisena proua Castillo Vera. aitäh, härra esimees paratamatult tundub see raport nagu kaardimaja. sest siin öeldakse, et Euroopa Komisjoni äh, töö põhineb äh, Ameerika luureagentuuridel ikka on see peamine organisatsioon, mida on suuresti reformitud. härra Marvin sealt külastas ka meid. tema muidugi juhtis ka Perekit. see raport tundub olevat rohkem nagu poliitiline manifest, sellest on kahju, sest me oleksime saanud seda kasutada kui me oleks ideoloogiast lahti saanud, siis oleks me saanud siin välja tuua mitmed olulised äh, aspektid, mis oleks arutelus kasulikud olnud. kahju, et raportöör seda võimalust ei kasutanud. aga me peame tööd jätkama. see raport ja kogu see avatud andmete problemaatika sellega on meil kaks probleemi, kõigepealt infrastruktuuri probleem, piisava kriitilise massi olemasolu Euroopas, samuti on probleeme koostoimimisvõime ning killustatusega. mõningaid neid aspekte siin ka mainitakse. me peame olema võimelised ju koguma seda üüratud andmete kogumit, mida Euroopa teadlased toodavad aitäh. kas keegi soovib veel sõna? ei. Euroopa Komisjon. Connect peadirektoraadist härra Toomas Skordas, direktor, palun, teil on sõna. Thank you very much. Report on the European Cloud Initiative. aitäh selle Euroopa pillu andmetöötluse raporti eest, see, te, te kutsute üles meie Äh, lähenemist tagasi lükkama, kuigi me oleme paljuski ühel nõul. me nõustume, et suurandmed on majanduse tooraine ning nad mäng-, see mängib olulist rolli meie väärtusahelas. ettevõtted, teadusasutused ja inimesed niisama hakkavad järjest rohkem mõistma, kui tähtsad on suurandmed. me nõustume sellega, et on suur potentsiaal on negatiivne potentsiaal sellel, kui Euroopa Liit ei suuda äh, suurandmeid töödelda. Euroopa Liidus töödetakse, töödeldakse väga palju andmeid, teadusandmeid, aga neid töödeldakse kuskil mujal ning teadlased ja uuendajad liiguvad pigem Euroopast välja, kus suurandmed ning nende töötlemisvõimekus on palju parem kui Euroopas. Euroopa pilvandmetöötlus algatus tegeleb just selle teemaga. on selge, et teadusandmetele juurdepääsu tagamine eh, on väga tähtis, mis puudutab juurdepääsu andmetele, siis soovime olla nii avatud kui võimalik, nii suletud kui vajalik. Euroopal on vaja eh, maailma tasemel eh, andmetöötlusvõimekust. meil on vaja kiiret, kiireid ühendusi ning äh, Äh, riist- ja tarkvarateenuseid. seda ei ole vaja mitte ainult Euroopa teadlastel, vaid ka tööstusel ning avalikul sektoril. ja just seda me siin teatises ette ka paneme. kiire andmetöötlus võimali-, võimaldab meil töödelda tohutut hulka andmeid kvaliteetselt ja kiiresti, see on hädavajalik Euroopa tööstusele ning on võtmefaktor meie konkurentsivõimes. see võimaldab äh, arvutiintensiivsetel sektoril äh, palju edasi arendada, areneda näiteks nutika tootmise alal. see on oluline ka uute, äh, uue teaduse, uute rakenduste ning uute ettevõtete jaoks. näiteks tänu äh, kiirandmetöötluse simulatsioonile suutsid autotöötajad uued nutikad lahendused välja arendada kuuekümne kuu asemel kahekümne nelja kuuga, see on suur, palju suurendanud autode turvalisust, näiteks meditsiinis on palju kiiremini suudetud välja selgitada äh, geneetilised mutatsioonid, mis tekitavad kasvajaid. ühel juhul näiteks oli vaja ühte superkomp-, äh, äh, arvutit selleks, et välja selgitada need kaks võimalikku geneetilist põhjust, miks üks laps oli haige. Euroopa Liidul ainult on äh, finantsvahendid selleks, et luua äh, vastav raamistik, äh, pidades silmas ka seda ajasurvet, mis tuleneb USA-st, Jaapanist ja Hiinast. me saame seeläbi toetada kiirandmetööstust üle Euroopa ja liikmesriikides, seetõttu see Euroopa pilvandmetöötluse algatus Euroopa komisjoni poolt äh, äh, toetab seda kiirandmetöötluse ökosüsteemi äh, loomist, see põhineb Euroopa Liidu tehnoloogial ning seal töötavad Euroopa Liidu enda protsessorid. siin võetakse arvesse ka privaatsusreegleid. nagu õigesti raportis ära mainitakse, tuleb luua ka sünergiat. seetõttu ei ole väljakutse ainult selles, et luua superarvuteid, vaid me peame looma konvergentsuse suurandmete ning pilvandmetöötlusega. me peame tõesti lööma, looma täieliku ökosüsteemi, kus on kokku toodud riistvarad, tarkvarad, teenused ning ühendused Euroopa ettevõtetega. see on kaasdisain äh, lähenemine tarbijate ja tootjate poolt, mis tõstab meie äh, teadus- ning tööstuspotentsiaali see on oluline äh, projekt, mis on Euroopa ühistes huvides ning nüüd juba praegu on kasu, kaasatud sinna terve hulk Euroopa ettevõtteid. lõpuks nõustume selle kvantumarvutuse äh, äh, lähenemisega. see saab olema tulevikus väga tähtis, näiteks juba kahe tuhande kahekümnendal aastal äh, äh, on ta suurus üks miljard ning suur, see, see suurus, see kasumäär on kakskümmend protsenti aastas. komisjon tuleb välja ka ambitsioonika uue algatusega uute tehnoloogiate kasutamiseks. see puudutab ka uute tehnoloogiate ja toodete toomist eratarbijateni. me oleme valmis teid aitama teie aruteludes, kui vaja, selleks et te suudaksite kokku panna positiivse raporti. aitäh, komisjon, nende märkuste ja vastuste eest. pidasite täiuslikult ka ajakavast kinni. härra raportöör, lõppsõna. palju mul aega on, härra esimees? palju mul aega on? kolm minutit. ma tahaksin kõigepealt vastata komisjonile kõige viimasena kõnelejale, sellepärast et teinekord on jäänud mulle mulje, et minu kolleegid pole üldse lugenudki mu raportit ja et äh, reaalsus tuleb neile kohale hiljem, sest et äh, ma ei ole kindlasti kirjutanud seda ideoloogilisest või isiklikust vaatevinklist, vaid minu raport rajaneb mitmetele küsitlustele, mille viisin läbi spetsialistidega valdkonnas ja ma olen üle võtnud selle, mida arvavad spetsialistid. seega ma eelistan pigem rääkida komisjoni esindajatega kui nendega, kes oma tööd ei tee ja kes tahavad lihtsalt teistele ettekirjutusi teha ja midagi õpetada. komisjon, ma tahaksin lisada, et suurandmed mis puudutab komisjoni, kordab kõneleja, ma tahaksin rõhutada, et suurandmed öö, nende käitlemine ei ole Euroopas võimalik ainult siis, kui seda teevad Euroopa ettevõtted, kui seda ei tee Euroopa ettevõtted. kuidas kavatseb komisjon tagada juba homme, arvestades Amazoni ja teisi Ameerika ettevõtteid, kes äh, lähtuvad Patriot Actist Ameerikas, kuidas tagatakse see, et nemad andmekaitsest kinni peavad, kui meil ei ole Euroopa pilve, mida algusest peale ja lõpuni haldavad Euroopa ettevõtted? ma tahaksin rõhuda ka seda, kui olulised on mikroprotsessorid, mis äh, on kasutusel nii Huawei ettevõttes kui ka teistes äh, ülemaailmsetes ettevõttes ja et äh, arvestades seda, et mikroprotsessorite tööstus täna, mis on veel Euroopas, on ohus, kuidas te kavatsete kaitsta, et nad ei kao? me võime näha seda, et andmed hakkavad ka selle läbi lekkima Need on küsimused, mille komisjon peab esitama. kuidas tagatakse kodanike andmete kaitse? Podami raport äh, ja millest siin kojas rääkisid spetsialistid, kes töötavad Microsofti ja Google'i jaoks, rõhutasid seda, kui oluline on andmete kaitse vajalikkus, kuid täna on see võimatu ette, Ameerika ettevõtete puhul nüüd, äh, mis puudutab seda kõrgjõudluse andmetöötlust ja tööstuse digitaliseerimist, ma olen muidugi teiega nõus, kuid pööraksin teie tähelepanu sellele, et need, kes on digitaali, tööstuse digitaliseerimise ja teenuste digi-, digitaliseerimise juhid, ma tean neid ettevõtteid, on Prantsuse ettevõtted, ei kasuta seda kalkulatsiooni, kõrgjõudluse äh, kalkulatsiooni, kuulake neid ära, kuulake ära, mida ütlevad äh, teaduskeskuste direktoreid, jah, huvitav mäng, see kõrgjõudluse arvestus, kui teil on kohustus äh, rajaneda kogu andmekogule, aga Pasteuri instituut näiteks ja teised sellised institutsioonid kasutavad seda mitte terve andmekogul läbi, vaid sektorite kaupa. Nad ise on öelnud, et see on täielik jama, mina ei ole seda öelnud Pasteur ja teised ettevõtted on seda öelnud, jäägem ikkagi tõsiseltvõetavaks, täiesti äh, väljakannatamatu see jutt, mida te ajate. konsensus. ma tahan teile vastata, vastata teie väidetele, reaalsus jõuab teil ilmselt kohale hiljem, sekkub härra esimees. palun mo-, moment, ütleb härra Puusek, härra Schaffhauser, moment. meie arutelu selles komisjonis on sisuline me ei pea siin liikmete vahel mingisuguseid eravestlusi. minu meelest küll tänases debatis kuni seni ei rääkinud keegi teie isikuga, rääkisime sisust. rääkisime meie ettepaneku või õigemini teie ettepaneku sisust. nii et palun jääge teie ka sisu juurde ja ärge äh, eemalduge sellest debati kultuurist, mida me oleme alal hoidnud seni. jah, härra esimees ütleksin ainult nii palju, et rünnak, mis mulle tehti, oli ideoloogiast kantud. ja ma kavatsin, mina tahtsin teha ettepanekud, mis vastavad reaalsusele, tegelike ettevõtetega rääkisin mina. aga mis nüüd puudutab kvanttehnoloogiat, komisjon on juba olemas kvantarvuti Kanadas, Google ostis sellise, NASA ostis, me ei räägi mingisugust potentsiaalist, see ongi juba olemas selline asi, kvantarvuti. suur tänu, sekkub härra Puusek. suur tänu nende märkuste eest. kolleegid, muudatusettepanekute esitamise täht on kahekümnes november kaheteist kell kaksteist. ITRE-s hääletame jaanuaris kaks tuhat seitseteist suur tänu. järgmine päevakorrapunkt nüüd aga, päevakorrapunkt number üheksa. otsuse kaks tuhat kaheksa kolm seitse kuus söe ja terase teadusfondi teadusprogrammi vastuvõtmise ja selle programmi mitmeaastaste tehniliste suuniste kohta muutmine. kolleegid, ma tahaksin alustada seda arutelu meie vahel söe ja terase teadusfond rajati Euroopa söe ja terase ühenduse jaoks, kui see leping neliteist aastat tagasi, aastal kaks tuhat kaks, siis äh, lõppes ja selles on ette nähtud iga aasta söe ja terase teemalise uurimistegevuse jaoks äh, rahalised vahendid. kolm neljandikku terasetööstuse jaoks ja üks neljandik söetööstuse jaoks. suurem osa neist vahenditest on siis mõeldud just terasetööstuse alusuuringute jaoks. koos Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi vahenditega on see rahastus äärmiselt oluline äh, meie jõupingutustele loomaks madala süsinikusisaldusega majandus. terasetööstus on väga oluline selles kontekstis, oleme seda arutanud ka siin komisjonis, et just terasetööstusel on olnud probleeme kliimamuutuste teemaga erinevad äh, ettevõtted, VKE-d, äh, teadusasutused äh, osalevad siis selle teadusfondi vahendite kasutamisel ja komisjoni ettepanek, nii palju kui ma aru saan, on see, et tuleb muud õiguslikku alust pärast seda, kui pärast halduseeskirjade perioodilist hindamist ja ma saan nii aru, et komisjonil on kaks põhilist eesmärki. esiteks parandada juurdepääsu rahastusele, lihtsustades reegleid sarnaselt äh, Horisont kaks tuhat kahekümnele. ja teiseks tagada, et seda programmi haldab komisjon vajaliku läbipaistvusega ja ekspertrühma teema on väga oluline, ka seal järg, nende puhul järgitakse komisjoni reegleid. ja teen nüüd ettepaneku raporti koostamiseks ITRE äh, nimel, et mitte mina isiklikult, vaid äh, ma tõstatan selle teema ITRE komisjoni esimehena. ma ei taha kuidagi äh, meie komisjoni otsus, eest otsustada, aga ma lihtsalt tooksin välja mõned olulised tegurid, mida me peaksime arvesse võtma. ma küsi-, küsiksin ka komisjonilt, ma ei ole päris veendunud, kas Horisont kaks tuhat kakskümmend reeglitega kooskõlla viimine tähendab, et on vaja muuta õiguslikku alust. ma ei ole veendunud, et see vajalik on, et kas saaksite seda kommenteerida, teiseks ettepanek avaldati mõned nädalad enne seda, kui komisjoni horisontaalsed reeglid ekspertrühmade kohta ajakohastati. ma olen mures, et see reeglite ajakohastamine võib oluliselt käesolevat ettepanekut mõjutada. ja kolmandaks, Euroopa Parlament valmistab ette resolutsiooni mis puudutab komisjoni ekspertrühmade koosseisu. see on siis äh, meie seisukoht komisjoni hiljutise reeglite ajakohastamise kohta. on, on oluline, et selleks, äh, et see teadusfond tõesti oleks koos äh, kõlas tulevase raportiga ähm, tuleks siis see raport ära oodata. paluksin äh, nüüd, et komisjon vastaks neile kahtlustele, mis ma esitasin. üldiselt me oleme ettepanekuga nõus, aga on mõned põhimõttelised, võib-olla tehnilised küsimused. variraporteerid. Alde nimel. härra Telitška, palun uh,. Thank you, chairman uh,. Uh... aitäh, esimees, suur tänu sissejuhatuse eest sellesse teemasse ma leian, et see ettepanek on mõnedes aspektides rahuldav, teistes mitte nii väga. alustaksin sellest, et ressursside kasutamine, eriti mõnedes liikmesriikides, on üsna piiratud. ma ma olen ka mõelnud põhjustele, mis selle taga on ja kuidas võiks siis ähm, olukorda paremaks muuta. no mis puudutab nüüd tingimusi ja ma-, menetluslikke aspekte, mis kohanduksid, siis mina tahaksin viidata selle, et me ei räägi sellest, et eelkõige suured ettevõtted kasutaks neid vahendeid, vaid just VKE-d. ja sellepärast oleks oluline reeglite lihtsustamine. ma jätan kõrvale selle, et kui me räägime väikestest ettevõtetest, siis juba see, et need reeglid on üsna keerukad, mahukad ja ainult inglise keeles juba see on raskendav asjaolu ettevõtetele aga nüüd äh, kooskõlla viimine Horisont kaks tuhat kahekümnega ei ole minu meelest lahendus. üks vaadenurk, millest vaadata seda ettepanekut, on minu meelest just, just lihtsustamine. menetluslikust seisukohast äh, võiksid äh, need eeskirjad siis olla soodsamad taot-, taotlejatele nüüd mõnedel juhtudel võiks äh, olla mõistlik nii-öelda klastrite loomine ettevõtete ülikoolide ja teiste asutuste vahel ja ma arvan, et see võib olla täiesti mõistlik. üleüldiselt ma selle põhimõttega kindlasti olen nõus, väga piiriüleselt, aga me räägime selles kontekstis kahest spetsiifilisest sektorist, tööstussektorist eriti söe puhul on tegemist eh, sektoriga, mis on üsna piiratud, piiratud ulatusega liikmesriikides, sellisel juhul on piiriülene aspekt, eh, noh, ma ei ütleks, et tingimata problemaatiline, aga seda tuleks kaaluda, kas see, kas on mõistlik, et eh, see on ähm, oluline tingimus, et saaks üldse taotlust esitada nüüd siin on veel mõned küsitavused. ekspertide valik. töörühmade eksperdid ja oskusteavet, see peaks siin olema täpsustatud, aga see on pigem pisimuudatus, ma arvan, et on võimalik siin need muudatused koostöös äriraportööridega äh, sisse viia. Need oleks siis esialgsed märkused, mis nende aspektide kohta, mis mulle muret valmistavad. nii et mina keskenduksin eelkõige sellele, kuidas muuta see, need reeglid kasutajasõbralikumaks, aitäh. aitäh. ja nüüd härra Tallunde roheliste nimel. suur tänu head kolleegid, Euroopa Liidu asutamisest saadik oleme me teinud koostööd söeterase sektoris teadusuuringute vallas, kuid nüüd on vastava fondi kohta käivad eeskirjad vananenud ja on aeg seda uuendada. me pooldame seda, et uuendatakse eksperdirühmade reegleid, et dokumendid on vabalt kättesaadavad ja on oluline ka nõuandvate gruppide Ähm, ähm, töömeetodeid ähm, täpsustada, kes osalevad fondis. pärast äh, selle fondi kasutuselevõttu on toimunud tehnoloogilisi arenguid, äh, ka majanduslik, äh, ka majandus on oluliselt muutunud. söe- ja terasesektor on praegu keerulises olukorras, toimub ümberstruktureerimine ja sellepärast on oluline eh, minimeerida sotsiaalseid probleeme, mis tekivad eh, kaevanduste sulgemisel, samuti tuleks fondist toetada eh, turvalisemate ja kaasaegsemate tehnoloogiate juurutamist söe- ja terasesektoris. head kolleegid, kõigest mõni päev tagasi siis sai Pariisi leping piisava hulga allkirju ja jõustub järgmisel kuul ja selle, seda peame arvesse võtma ka fondist rahaliste vahendite jagamisel. praegu me läheme selgelt vastuollu äh, nende põhimõtetega, nende eesmärkidega, mis me oleme talle seadnud ja meie oleme selle vastu äh,. ootan äh, koostööd teie kõigiga selle raporti juures. suur tänu! härra Tšekovitš. suur tänu, esimees paraku proua Paloma Lopes, kes on meie fraktsiooni valiraportöör, ei saa praegu siin olla, ta viibib Hiinas koos Euroopa Liidu delegatsiooniga, aga ma tahaksin välja tuua meie fraktsiooni seisukohad. sööterase teadusfond on tõstanud ennast väga olulise vahendina, et uuendada mõlemat tööstussektorit, mida on mõjutanud kaubanduse liberaliseerumine ja riigi äh, toetuste skeemide äh, kadumine on oluline neid vahendeid kasutada aga samas tuleb tagada, et söe ja, ja terasesektori projektid valitaks välja jätkusuutlikkuse seisukohast lähtudes ja, ja ühiskonna huvidest lähtuvalt, mitte ainult erahuvidest lähtuvalt. me loodame, et ametiühingud samuti kaasatakse projektide valikul. ja oluline on tagada ka, et meil oleksid kriteeriumid et need vahendid, mis mis välja jagatakse, aitaksid tõesti neid piirkondi, kus on kõrge tööpuudus. ainult nii saame edendada sotsiaalset arengut. ja need projektid, mis saavad äh, riigi äh, toetuse, mis on edukad, suudavad äh, niimoodi ellu jääda. me ei tohiks subsideerida tööstusi ja ettevõtteid, mis seal oma uksed sulgevad, eriti kui äh, nad äh, siis oma, ähm, eriti kui nad on kasumlikud. üks Hispaania ettevõte näiteks sai Euroopa Liidu rahastuse, pärast seda omanik lihtsalt äh, lõpetas ettevõtte töö ja äh, see on üks selge näide olukorrast, mida tuleks tulevikus vältida. suur tänu. kas keegi soovib veel sõna? tundub, et ei. Euroopa Komisjon. Robert Burmanier. teadusuuringute ja arengu direktoraadi üksuse juht suur tänu, härra esimees. suur tänu sissejuhatute sõnade eest. püüan teha lühidalt ja püüan teha mõned kokkuvõtted sellest, mida kuulsin. kõigepealt suur kompliment teie sekretäriaadile selle seletuskirja eest. kui meie oleksime selle ise kirjutanud, oleksime, oleks see tulnud väga sarnane põhimõtteliselt me ei muuda ei ulatust ega eesmärke söe ja terase teadusfondi puhul. me püüame lihtsalt muuta eeskirju nii, et saavutada kolm eesmärki. tõhusus, läbipaistvus ja sünergia. mõni sõna nende eesmärkide kohta. kõigepealt tõhusus kuna tegemist on eraldiseisva sõltumatu programmiga, siis äh, hetkel me veel arendame välja oma eraldi äh, teadustöö äh, arengute, teadustöö lepingut, lepinguid, sellepärast et tegemist oli õiguslikult täiesti eraldiseisva fondiga. ja üks võimalus oli kasutada Horisont kaks tuhat kakskümmend vahendeid äh, näiteks äh, IT-süsteemide väljaarendamisel, aga samuti, et lihtsustada ühenduse instrumentide kasutamist, sest me ei tohiks unustada, et nii mõnedki meie fondis äh, osalejad tegelevad ka näiteks energiaprojektidega ja nii edasi, nii et see, see oli siis see tõhususe aspekt. teiseks läbipaistvus paralleelselt uute suuniste väljatöötamisega ekspertrühmadele tuleb meil luua selgust, millised on mõnede organite ülesanded ja pädevused. ja seda on selgitatud tegelikult ka Euroopa Parlamendi seletuskirjas, et ühelt poolt siis nõuandvad rühmad, teiselt poolt kõik need tehnilised rühmad, mis tegutsevad söe- ja terasesektoris. me oleme muutnud õiguslikku alust ja nüüd on need kooskõlas ähm, komisjoni uute suunistega, mis puudutab äh, ekspertrühmi. üks märkus ka, härra Puusek mainis seda, et on teatavaid kahtlusi nende uute suuniste rakendamisel. tegelikult äh, need kodifitseeritakse uues kodukorras nii nõuandvate rühmade kui ka tehniliste rühmade jaoks. et see on siis äh, teine etapp pärast õigusliku aluse muutmist. ja lõpuks veel sünergiate kohta, sest kolleegid, kes töötavad selles valdkonnas, küsivad meilt tihti, kuidas on võimalik teha koostööd teiste programmide, teiste projektidega kasu, kasutajasõbralikul moel. üks kaalutlusi on alati, et kui kasutada samu instrumente, ma mõtlen siin lepinguid mõtlen seda, kuidas konsortsiumite äh, kokkuleppeid ellu viiakse, siis on palju lihtsam, kui anda inimestele need võimalused. muidugi need äh, ettepanekud, mis me oleme esitanud, äh, neid on näidatud ka ettevõtete esindajatele, on arutatud nendega, nii et need on üpriski kooskõlas sellega, mida me lõpuks oleme ette pannud. niisiis tõhususe parandamine läbipaistvuse garantiid ja sünergiad erinevate projektidega või erinevate valdkondadega, mis pakuvad huvi ka äh, neile sektoritele. aitäh! aitäh, suur tänu Euroopa Komisjonile nende märkuste eest ja lõpetaksime arutelu omalt poolt mõnede märkustega. ma sain aru, et Euroopa äh, Komisjon nüüd tutvustas neid kolme olulist aspekti, läbipaistvus nende suuniste või kodukorra läbipaistvus. Ehm, see on üsna hea ettepanek, sest et äh, siin on siis erinevad ekspertrühmad, neile kehtivad suunised, sünergia Äh, see, siin luuakse lähedus siis äh, kasutajatele, isegi tarbijatega ja võib-olla isegi kõige olulisem tõhusus. ma meenutaksin taas, et äh, fondi nimes on sees süsijaturg. süsi, süsijateras, söeterase fond aga tegelikkuses siis äh, rahastus läheb eelkõige terasesektorisse, nii et ma arvan, et äh, kõik on nõus, et, äh, et see on ka õigustatud, sest et meie terasetööstus on, on tõesti keerulises olukorras ja, ja söesektor on tegelikult väga väike Euroopa Liidus. ma arvan, et isegi rohelistele ei ole siin midagi öelda selle vastu, kui me peame saavutada tõhusust. et ühest küljest siis tõhusus, teiselt poolt äh, taas, äh, taastuvenergiat, äh, kuidagi tuleb siin sild tuua, nüüd ma loodan, et siis, et me jõuame siin üksmeelele ja see raport on kindlasti väga vajalik. see, mida komisjon ütles tõhususe kohta, võib-olla vastab ka teie küsimusele, see on, see on väga oluline küsimus ja ma üleüldse ei vaidle vastu. ja me kindlasti kuulame teid. aga ma arvan, et me saame siiski ka teha positiivset koostööd selle raportiga, et suur tänu. ootame teie muudatusettepanekuid kahekümne viies oktoober, hääletus ITRE komisjonis kahekümne üheksandal novembril, suur tänu! ja järgmiseks koordinaatorite koosolek homme, aga alustame kell üheksa hommikul. mitte kümme minutit pärast kella üheksat ega veerand kümme, vaid täpselt kell üheksa, sest me hakkame hääletama. niisiis, kaardid äh, siis äh, hääletusmasinasse äh, täpselt kell üheksa ja siis saame hakata hääletada, hääletama. ja homme siis on meie koosolekuruum neli kuu kaks, ehk et siis vaadake, et õigesse kohta jõuate homme hommikul neli kuu kaks. suur tänu kõigile, kes osalesid, me pärastlõunasel koosolekul kohtume taas homme. tere, Nõukogude Liit, jah. <laughs>